komisjon härra Damjantsovi äh, mandaadi ja kahekümne viiendast veebruarist kaks tuhat viisteist on tema mandaat siis nüüd äh, kinnitatud, kui keegi vastu ei ole, keegi sellele vastu ei ole, see mandaat on kinnitatud äh, ja istung peatatakse kuni kella